Uh, lugupeetud kolleegid palun alustage palun asuge alustuseks oma kohtadele tere tulemast kõigile kõigepealt äh, härra Flahutile. kes siin minu kõrval istub. meie juhime tänast koosolekut äh, koos, seda ühist äh, parlamentide koosolekut. ja lugupeetud härra Jouyer, kes on meie tänane põhikõneleja tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise ajaga, me kõik teame seda. meie kodanike seisukohalt on oluline saada vastus küsimusele, mis Euroopa on, kuidas me saame kodanikke aidata Euroopa Liidu tasandilt. kodanikud ootavad enam töökohti, soovivad elada jõukalt, stabiilselt ning äh, turvaliselt. ja arutelu tänasel koosolekul puudutab just äh, kõige olulisemaid teemasid kodanike jaoks pärast kriisi, kuidas peaks Euroopa vastama väljakutsetele, väljakutsetele just äh, selles osas, mis seisavad meie kodanike ees maailm on läbinud ühe äh, kõige raskema äh, finants- ning majanduskriisi kogu maailma ajaloos ja teeksin sellest kokkuvõtte nelja märksõnaga. kõigepealt stabiliseerimine, kuidas me peaksime edaspidi kriise vält-, vältima. see on oluline meie äh, siseasjade seisukohalt Euroopa Liidus, kui me teeme koostööd, siis on kindlasti meil võimalik mineviku vigasid vältida. Euroopa Parlament on olnud alati osaks sellest protsessist ja me oleme teinud kõik endast sõltuva edu saavutamiseks majanduskasvu taastamisel, seadusandluse abil, mis aitaks paremini, paremat järelevalvet finantsturgudele hiljutine uue finantsjärelevalve süsteemi vastuvõtmine oli väga oluline samm edasi Euroopa integratsioonis. me oleme paremini hakanud koordineerima siseriiklikke ning Euroopa Liidu tasandi meetmeid selleks, et tulevikukriise vältida. ja me teame, et see on väga oluline pangandussektoris, turgude toimimisel ning muidugi ka kindlustussektoris. me oleme vastu võtnud äh, õigusakte ka kapitalinõuete osas, krediidireitingu agentuuride osas. samuti pankurite boonuste osas mõned kuud tagasi oleme jõudnud kokkuleppele nõukoguga selles osas, mis puudutab uut äh, järelevalveraamistikku riskifondide juhtide osas ja selles äh, toimub hääletus plenaaril sel nädalal. me oleme aidanud äh, ka VKE-sid, mis on meie majanduse selgrooks, luues mikrofinantsi mehhanismi, mis annab mikrolaene väikestele ettevõtetele selleks, et äh, võidelda ka hiljaks jäänud maksete vastu. VKE-de jaoks on see üks väga oluline teema ning need õigusaktid on esimeseks sammuks äh, õiglasema, äh, õiglasemate tingimuste ning läbipaistvamate tingimuste loomisel. ütleksin nüüd paar sõna ka praeguse õigusloome kohta kui räägime finants- ning majanduskriisi äh, tagajärgedega võitlemisest, siis oleme vaadanud tegelikult ka teisi valdkondi, vaatame majanduse juhtimise paketti, see on äh, teemaks äh, ka teisele töörühmale täna. Euroopa Parlamendi seisukohast on väga oluline välja tulla ühenduse meetodiga majanduse juhtimisel. ei piisa sellest, kui meil on ainult äh, valuutaühendus, meil on vaja ka majandusühendust. samuti on väga oluline krediidireitinguagentuuride alase seadusandluse ülevaatamine erinevad äh, krediidivahetusoperatsioonid, äh, tuletisinstrumendid ja nii edasi, mis suures osas äh, olid kriisi põhjustajateks ning samuti see, mis puudutab hoiuseid ning investorite kompenseerimise mehhanisme, ka seda kõike vaatame seadusandluse osas üle, et taastada ja säilitada usaldust, usaldus on väga keskse tähtsusega just selles sektoris. kolmandaks, tulevased õigusaktid. kui me oleme turud stabiliseerinud ning oleme tegelenud äh, praeguste majandusprobleemidega, peame me keskenduma väljumisstrateegiatele, vaatama, kuidas meil on võimalik aidata majandustel kasvada sellest kriisist välja. nii et äh, ühesõnaga on siis just väljumis strateegiate küsimus, mitte ainult majanduse taastamise või majanduskasvu taastamise küsimus. peame siin silmas pidama muidugi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. ka see on äh, omal moel väljumisstrateegia. mina isiklikult olen veendunud selles, et me peaksime liikuma ähm, just majandusliidu, mitte ainult valuutaliidu poole. ühtse turuakt on kindlasti võtmetähtsusega selles kontekstis. eelmisel kolmapäeval tuli Euroopa Komisjon välja teatisega, mis äh, koondab viitekümmet erinevat ettepanekut, mida esitatakse kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sel teemal ja see teatis põhineb Monti raportil ja parlament on sellega teinud, andnud ka omapoolse märkimisväärse panuse, paljud äh, tehtud töödest äh, peegelduvadki just selles Monti raportis ja ka Ühtse turu aktis. et härra Montiga on meil olnud väga põhjalikud arutelud nii minevikus kui ka viimase aasta jooksul, eriti just kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolaastal. me oleme veendunud selles, et kui me soovime pikaajalist majanduskasvu, siis me peame need kahe tuhande 2000 viiekümnenda aasta kitsaskohad kindlasti lahendama, selleks et meil oleks äh, täiesti äh, kohaldatav ning tõhus seadusandlus kui te mäletate, siis äh, üheksakümne teise aasta ettevõtmine, ähm, ühtse turu algus see, ma arvan, et äh, ühtse turu akt on nüüd sama oluline kui see esimene samm üheksakümne teisel aastal. ja siin räägime me sellest, kuidas Euroopa Liidu majandus tervikuna parandada ja ilma rahvusparlamentideta ei ole meil võimalik midagi korda saata. sest ühenduse õigustiku rakendamine on äh, sama oluline või veelgi onul-, olulisem kui ühenduse õigustiku loomine. seetõttu on oluline, et meil oleks võimalikult palju pidepunkte, kontak-, kontaktpunkte koha, rahvusparlamentidega. aitäh parlamendiliikmetele, kes on täna siia ühisele koosolekule kohale tulnud. Euroopa Liit põhineb ju, rajaneb solidaarsusel, solidaarsusel liikmesriikidega, kodanikega ja väga oluline on muidugi ka vastutus. vastutus äh, näitab seda, kuidas me kõik oleme solidaarsuse kaudu üksteisega seotud, üksteise ees vastutavad ja kuidas me saame tõsta konkurentsivõimet Euroopa Liidus, see on muidugi oluliseks küsimuseks, sest see on äh, omakorda seotud töökohtade loomisega. võib küsida, et millistest töökohtadest me räägime tuleviku seisukohast? millised äh, töökohad on kõige olulisemad meie kodanike jaoks ja kolmas äh, töörühm selle küsimusega ka tegeleb just siseturu seisukohast. kallid kolleegid, ma arvan, et meid ootab ees suurepärane arutelu. asugem nüüd töö kallale. enne seda paluksin Andrei Vlahoti, et äh, ta võtaks sõna ning äh, jagaks meiega enda nägemust sellest küsimusest. aitäh, härra president, daamid ja härrad kuulates äh, Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide saadikuid, äh, äh, siis teiselt poolt on mul ka väga hea meel ise teie ees täna esineda ja mul on väga hea meel, et kutsuti kokku selline koosolek, ühiskoosolek Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide vahel. ma võtsin selle kutse vastu hea meelega selleks, et jagada meie rahvuslikku kogemust ning ka Euroopa kogemust. juba Euroopa Liidu algusest peale on eh, ka rahvusriigid olnud seotud Euroopa Liidu otsustega ning eh, juba aasta aega näeb Lissaboni leping ette selle, et ka rahvusparlamendid osalevad õigusloomes Euroopa Liidus. nüüd järgides seda osaluse põhimõtet, ja rääkides ka nõukogu presidendile väga olulisest mõttest, äh, ütleksin, et Euroopat ei saa üles ehitada vastasseisus liikmesriikidega, eriti just vastuseisus äh, liikmesriikide kodanikega. kui äh, keegi on selle koostöö vastu, siis kindlasti on siin teatud riskid äh, avaliku arvamuse suhtes ja samas on sel protseduuril kindlasti ka nõrkusi, ta on piisavalt aeglane, keerukas ja tihtipeale äh, võib äh, ta ka toppama jääda. ma olen ühest liikmesriigist, kes esindab seda ratifitseerimise kiirendamise protsessi, kuid siiski on sellel protsessil teatud eelised, selle, saame hõlmata kõiki poliitikuid selleks, et enam võtta arvesse kodanike tahet ning paremini äh, selgitada otsuseid ka rahvusriikide, liikmesriikide kodanike ees. ja rääkides nüüd äh, üksteisest sõltuvusest äh, liikmesriikide ning parlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel, siis ka seda aspekti peab kindlasti silmas pidama. kui räägime Jacques Delors'i sõnadega, siis me ei tohiks äh, lasta sellel väljakutsel ennast hirmutada, kindlasti võiksime pigem siit ammutada julgustust äh, selleks, äh, et oma kogemusi võrrelda vaadates viimast Euroopi, Euroopa Parlamendi valimisi, valimisaktiivsus nelikümmend kolm protsenti, siis me nägime seda, et kodanikud on üha enam kaugenemas Euroopa Liidust, nende huvi on vähenemas. kui räägime majanduse seisukorrast, siis see on kodanike seisukohast äh, väga tähtsal kohal, ma arvan, et keegi ei ole unustanud äh, meeleavaldusi Kreekas ja see mõjutab kõiki eluvaldkondi. see mõjutab ka toetust Euroopa Liidu liikmelisusele. ja kui me vaatame Euroopa Liidu tasandit, siis äh, kodanike usaldus äh, oma majanduse seisuko-, suhtes äh, on kindlasti langenud viimastel aastatel, kahe tuhande kümnendal aastal kakskümmend kaheksa protsenti eurooplastest leiavad, et majanduslik olukord on väga halb ja umbes viiskümmend protsenti leiavad, et see on halb. kõige olulisemaks äh, siseriiklikuks probleemiks loetakse tööpuudust ja kui vaatame ka et-, üliõpilaste meeleavaldusi äh, erinevates aruteludes, mis puudutavad näiteks äh, pensioneid, siis me näeme, et see mure on tegelikult ühine kõikidele põlvkondadele. me kuuleme kodanikelt nende hirmudest, hirmudest, et nad ei suuda pakkuda väärikat tulevikku oma lastele, et nad ei suuda piisavalt tööhõivet tagada. samuti on äh, hirm et äh, suured ettevõtted võtavad ohjad enda kätte. me kuuleme ka vihast ebaõigluse vastu, sellest, et äh, lõikavad äh, kasu, lõikab kasu ainult finantssektor. kuuleme tööliste vihast, kes peavad ohvreid tegema selleks, et lunastada siis turul tegutsejate vead. see kriis äh, läheb maksma nelikümmend viis triljonit eurot kogu maailmas ning ähm, me räägime üheteistkümne protsendilisest tööpiidusest, tööpuudust Euroopa Liidus üldiselt. me peame veenma äh, kodanikke nii äh, üliõpilasi kui koduperenaisi, nii töölisi kui ka haiglaõdesid selleks, selles, et reformid on vajalikud selleks, et finantskriisile ning majanduskriisile lõpp teha. Belgia parlament on vastu võtnud need järelevalvemeetodid, mis tulid parlamendi poolt väga suure häälteenamusega ja ma tervitan ka proua Peresi raportit selles äh, osas, mis puudutab äh, finantskriisi mõjusid äh, sotsiaalsfäärile ja loodan, et liikmesriigid enam koonduvad selle Euroopa projekti ümber. loodan, et tulevikus on enamikel inimestel võimalik leida oma koht tööturul, väljuda vaesusest ja küsimusele, et millisest majanduskasvust me räägime, vastaksin, meil on äh, vaja majanduskasvu, mis äh, pakuks tööhõivet kõigile, äh, nii noortele kui kõige kogenemat-, koge-, kogene-, kõige enam kogenenud töölistele. ja me peaksime defineerima uue majanduspakti piirjooned kindlasti peaks äh, tööhõive olema üheks väga oluliseks äh, teemaks selles majanduspaktis. me peaksime välja tooma erinevad eesmärgid liikmesriikide poolt äh, just tööhõive osas. kindlasti on väga oluline investeerimine haridusse selleks, et tagada majanduskasv ning tööhõive suurenemine. me võime luua tulevikuprogrammi, mis on suunatud töötajatele kogu Euroopas ning mis puudutab just tuleviku töökohti, rohelist keskkonnasõbralikku majandust, taastuvenergia kasutamist. ja võiksime saada innustust Erasmuse programmist selleks, et pakkuda enesetäiendamisvõimalust nii üliõpilastele kui ka täiskasvanutele suuremat liikumist teistes, teiste liikmesriikide vahel. ja kui räägin majanduse juht-, juhtimisest, siis umbes kaheksakümmend protsenti eurooplastest leiavad, et järelevalve Euroopa Liidu poolt äh, finantsgrupeeringutel on väga oluline selleks, et kriiside vastu võidelda. ja tundub, et äh, sellised nõuded suu-, suurenevad äh, vanuse kasvuga viiskümmend seitse protsenti üle viiekümnestest leiavad, et äh, tegelikult kõige hullem on veel meie ees. viiskümmend üks äh, protsenti äh, juhtidest ning viiskümmend protsenti töötajatest leiavad, et hullemad ajad on alles ees. ja kui me räägime finantsjärelevalve paketist, eh, siis see sai teoks just suuresti Euroopa Parlamendi panusele toetudes, kuid me peame minema kaugemale. me peame rääkima, milline oleks tulude õiglasem jaotumine. ja selline samm on ka nõukogu poolt juba vastu võetud. selleks, et eh, siis eh, tagada selline seos Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liit peaks andma ühtseid äh, juhtnööre kogu Euroopa Liidule, kõigile liikmesriikidele, seda makromajanduslikus valdkonnas ja ka maksude osas pakuksin välja äh, ettevõtete tulumaksu osas miinimummäära selleks, et vältida metsikut äh, maksukonkurentsi erinevate liikmesriikide vahel. meie kokkusaamine puudutab äh, ka siseturu äh, konkurentsivõimet. Äh, Belgiat on alati teo-, Belgia on alati olnud tuntud avalike teenuste kõrge kvaliteedi poolest. ja programm, mis kahekümne seitsmendal oktoobril, mida esitleti, siis seal toodi ette raamdirektiivi ettepanek mis puudutaks teenuste turu reformi, kuid midagi ei ole pärast seda muutunud. praegu räägib komisjon põhiliselt liberaliseerimisest ja me näeme, et need meetmed tegelikult on üha vähem ja vähem populaarsed meie elanike silmis. teenused on muutumas kallimaks, nad on avalikkusele vähem kättesaadavad ja vähem tõhusad, isegi äh, Ameerika Ühendriigid pole olnud nii liba-, liberaalsed äh, teenuste sektoris kui Euroopa Liit. Euroopa Parlament äh, hakkab tegelema viiekümne meetmega, mille pakkus äh, välja volinik Barnier. rääkides avalikest teenustest minu enda koduriigis Belgias, ma sooviksin teid üles kutsuda kaaluma kõiki ühisturu Äh, aspekte, me ei saa siin rääkida Euroopast ilma sotsiaalmõõtmeta, need kaks on omavahel seotud. ilma selleta oleksid inimesed äh, äh, üha vähem huvitatud Euroopa Liidu toetamisest. me peame algatama arutelu tasakaalu osas vabaturu ning sekkumisvajaduse vahel ja muidu seatakse siseturg iseenesest kahtluse alla. Lissaboni lepinguga on äh, avanenud uued koostöömeetodid. Belgia eesistuja on äh, püüdnud oma panuse selles uues kontekstis äh, anda ja meie kodanikud ootavad uusi vastuseid oma hirmudele, oma muredele ja me ei saa neid alt vedada. ja ainult koos koos kõigi parlamentidega on meil võimalik anda Euroopale uuesti lootuse värv. aitäh! Ähm, äh, äh, suur tänu! Äh, ja mul on väga hea meel, et meie esines Belgia parlamendi, Belgia esindajate kogu e-, esindaja, rõhutaksin siinkord, et me ühiselt vastutame Euroopa Liidu õigustiku eest, sellepärast et äh, Lissaboni lepe muudab äh, see õigustiku meie Euroopa Parlamendi ja ka rahvusparlamentide ülesandeks. ja te saate osaleda nii õigusaktide ettevalmistamisel kui õigusloomise protsessis ja me jääme lootma ka teie koostööle rakendusfaasis. kõik on meie koostööküsimus Euroopa Liidus, seetõttu on meil väga hea meel selle võimaluse üle vahetada kogemusi ja mul on väga hea meel, et rahvusparlamentide kolleegid on täna siin, et me ühiselt saame arutleda oma probleemide üle homme on kohal ka härra Yves Le Terme, Belgia peaminister, kes äh, esindab äh, siin eesistujariiki ja härra Jose Manuel Barroso, Euroopa Komisjoni president, kes osalevad meie hommikustel arutelude voorul. kohal on ka Belgia senati esindaja härra Dani Pieters ja lisaksin siinkohal, et äh, meil on ka kolm töögruppi pärast äh, täiskogu arutelusid siin saalis jaguneme me töörühmadesse ja jätkame oma arutelusid seal. kuid nüüd annaksin sõna härra Jean-Pierre Jouyele, kes esindab äh, finantsturu järelevalve asutust. ta on selle ameti president ja endine Euroopa asjade minister, palun. suur tänu, härra president. suur tänu teie lahkete sõnade eest ja teie tutvustava, tutvustuse eest. Monsieur Cher Jerzy Buzek aitäh, president Jerzy Puusek, aitäh härra Flahotile ja Belgia eesistuja esindajad sooviksin tam-, samuti äh, tänada tänase siin osalemise eest, äh, samuti tervitada rahvusparlamentide esindajaid. mul on äh, väga hea meel teid kõiki täna siin näha ja öelda teile, et üleilmastumine nii nagu me seda täna tunneme ja nii nagu seda tunneb Euroopa täna, nagu seda ütles ka president Puusek, see sarnaneb paljuski sellele, mis leidis aset kahekümnenda sajandi alguses rahvusvahelisust, äh, internatsionaliseerimise protsessile see ei tähenda seda, et Euroopa oleks nüüd äh, muutunud nõrgemaks, vaid tundub, et teised on muutunud äh, tugevamaks. kahekümnenda sajandi algusest on väga võimsaks saanud Ameerika Ühendriigid, nüüd räägime Hiina, India, Brasiilia, Venemaa tõusust ja ka Ameerika Ühendriikide Ameerika Ühendriigid on äh, seda nähtust omal nahal tunda saanud me näeme, et majanduskeskkond on kahekümnenda sajandi algusest radikaalselt muutunud ja see tähendab seda, et Euroopa peab üle vaatama oma suhted nende suurte ja oluliste partneritega. kuid muidugi on äh, alati kiusatus võidelda igaüks enda eest ja leida enda pragmaatilised koostöö vormid äh, ning äh, jälgida enda majandus- ning finantshuvisid. kuid äh, kui me räägime ühenduse koostöömeetodist ja valitsustevahelisest meetodist, siis siin peame silmas pidama ka seda, et meie partnerite jaoks on väga raske mm, jä-, jälgida seda, millised on need otsustusmehhanismid, millised on partnerid Euroopa Liidus äh, ja juba sai öeldud seda, et Euroopa Liit peab eelkõige praegu tegelema, vaatama sissepoole ning tegelema usalduse vähenemisega kodanike poolt. me näeme, et üha suurem hulk juhte on äh, asumas äh, populismi teele ning äh, äh, kriisi valguses, kui me vaatame ka Euroopa mõjuvõimu, neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, millised on need väljakutsed, millal me peame vastu seisma selleks, et veenda uuesti eelkõige eurooplasi ning seejärel öö, oma partnerid kogu maailmas öö, et Euroopa majandus on konkurentsivõimeline. mina olen äh, veendunud selles, et me ei pea häbenema äh, kriisist äh, väljumise tulemusi Euroopa Liidus, kuid me peame veenma selles ka teisi. me kahe, me suutsime vältida tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta katastroofi stsenaariumi me nägime, et Euroopa Kesk, Keskpanga äh, tegutsemine pärast Lehman Brothersi kriisi äh, oli äh, vägagi tõhukas, väga, väga tõhus ning aitas edasist kriisi langemist vältida. me näeme, et rahavood ning laenuvood ei peatunud ning äh, tõhustati koostööd teiste keskpankadega Euroopa Liidus ja sellega võimaldu-, oli võimalik Euroopa Liidus vältida Lehman Brothersile sarnast äh, panganduskriisi. nüüd reaalmajandus, see, mis puudutab kodanikke, kui räägime eelarve defitsiidi eesmärkidest ühe koma viiest protsendist SKT-st, siis äh, me näeme, et äh, me peame siin tagama eelkõige äh, majanduse stabiilsuse ja Euroopa Keskpank ka sekkus ja suurendas kolmekümne miljardi euro võrra laenude mahtu suunates laene enam VKE-dele ning äh, näiteks autotööstusele. samuti oli väga oluline siin Euroopa Liidu äh, solidaarsus liikmesriikide vahel. me teame, milline oli abi ka teistele riikidele välja, väljaspool Euroopa Liitu. siin tegutseti näiteks koos äh, valuutafondiga, Rahvusvahelise Valuutafondiga ja aidates siis stabilis-, stabiliseerida kõige nõrgemaid riike kriisis. lepiti kokku reformikava osas, seda ka G kahekümne kontekstis, selleks, et võidelda maksuparadiid, paradiiside vastu, tuua välja uued reeglid finantsjärelevalve osas Euroopa Liidu hääl kõlas nii G kahekümne kohtumistel New Yorgis kui ka Londonis ja ka Soulis. ja kindlasti ei la-, ei jäetud Euroopa Liidu huvisid selles protsessis kõrvale, see võimaldas saavutada suurema tasakaalu ning äh, parema jõudude tasakaalu rahvusvahelisel areenil ja kui me räägime nüüd sellest äh, rahvusvahelisest ülemaailmsest äh, kapitalismist, selle reformimisest, äh, siis väga oluline on siin rääkida ühehäälselt, seda rõhutas ka Euroopa Parlamendi president. Euroopa Liit on suutnud üles ehitada uue süsteemi finantsjärelevalve osas mis vastaks vajadustele just kriisiseisu, kriisiolukorras äh, finantsturgude järelevalves ja avati ka vajalik dialoog äh, kolmandate riikidega G kahekümne riimis äh, kindlustuse, panganduse ning finantsturgude järelevalve agentuuride loomine oli kindlasti väga oluliseks sammuks edasi selleks, et tagada ühisturu äh, turvalisem äh, toimimine. sellel kõigel on olnud äh, Euroopa Parlamendi, kuid ka rahvusparlamentide toetus selles otsustavas faasis. ja see võimaldas meil tegeleda ka põhiliste puud, puudustega Euroopa Liidus ehk siis majandusintegratsiooni ning finantsreeglite määratlemise puudulikkus ja loodame nüüd sellele uuele finantsjärelevalve süsteemi tõhususele. president juba peatus komisjoni järgnevatel sammudel selles valdkonnas, räägiti ka G kahekümnest, räägiti reitinguagentuuride teemast ja uutest järelevalve reeglidest, baasel kahest ja nii edasi, kõik see tegelikult liigub edasi ühes ja samas vaimus. Euroopa on suutnud hoolimata kõigist raskustest ületada ka riigivõlakriis alguses leiti, et kahekümne seitsme liikmesriigi reaktsioon oli liialt aeglane võrreldes turgude ootustega, kuid vastus ei olnud mitte tegelikult ainult väga hästi kuulda, vaid see võeti ka hästi vastu turgude poolt. viimased viis kuud on näidanud seda, et äh, investorite usaldus on äh, taastatud, äh, kuid täielikult kadunud see muidugi ei ole, see usalduse defitsiit. nüüd rääkides majanduse juhtimisest, tihtipeale räägitakse Eurotsooni juhtimise nõrkusest, selles osas, mis puudutab finantsjärelevalvet, süsteemsetest risk ri,, süsteemseid riske, meil ei ole tegelikke solidaarsusmehhanisme selleks, et aidata pankrotis olevaid riike või pankroti järel olevaid riike ja üheksanda mai otsus äh, luua stabiilsusfond andis äh, komisjonile ja härra Van Rompuyle võimaluse äh, tulla välja ettepanekuga sellise alalise kriiside lahendamise mehhanismide loomiseks. ja see peaks siis alguse saama kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nii et siis üheksas mai ja ka viimaste ülemkogude otsused näitavad äh, seda, et äh, muidugi äh, on see ajaarvestus nii-öelda Euroopa Liidus palju aeglasem kui finantsturgude puhul ja me peame tegutsema kiiremini selleks, et vastata rasketele küsimustele, et millised, millise vormi peaksid need era-, erakorralistes olukordades kasutatavad mehhanismid võtma, milli-, kuidas see pankrotimenetlus peaks välja nägema ja muidugi äh, peame rääkima siin ka keskpankade rollist ja vaatama, millised peaksid olema need võlanõuded Eurotsoonis, kuidas äh, vältida seda, et see selline automaatne, mm, automaatne päästmismehhanism ei takistaks teatud riikidel võtma ise äh, palju ettevaatlikumaid äh, meetmeid mulle tundub, et Euroopa Parlamendi roll kaasotsustusmenetluse kaudu on kindlasti saamas otsustavaks tulevastes aruteludes. ja selge on see, et usaldussüsteemi, järelevalvesüsteemi vastu on võimalik siis, kui me selle meetme alaliseks muudame ja kui äh, me, äh, kui see peegeldub ka institutsioonide ülesehitamisel, nagu ma ütlesin, me ei pea sugugi häbenema tulemuste üle, kuid me peame silmas pidama ka seda, et äh, nende tulemusteni jõudmiseks oli vaja nõusolekut kahekümne seitsmest liikmesriigist ja keegi ei äh, tohiks kindlasti vastu seista sellistele solidaarsuse püüetele Euroopa Liidus. nagu ütles Jacques Delors, Euroopa on nagu jalgratas, kui ähm, me lõpetame väntamise, siis jalgratas lihtsalt kukub ja meie peame samuti jätkama tegutsemist. ja teatud juhtudel peame me muidugi ka suunda muutma, sest muidu me kaotame lihtsalt oma mõjuvõimu maailmas. seda ütles ka härra Flahot, me ei tohiks kindlasti oma ambitsioone silmist lasta. millised on need väljakutsed, mis meie ees seisavad? räägi nüüd enda äh, valdkonnast äh,, härra Flaui ning härra Pusek juba rääkisid äh, teistest teemadest. kõigepealt äh, räägiksin äh, avaliku arvamuse rolli ning äh, reformide äh, nägemist avalikkuse poolt. me räägime siin väga olulistest sammudest, nagu näiteks tootmise mujale viimine ettevõtete poolt ja kriis näiteks näitas seda, et koordineeritud tegutsemine Euroopa Liidus vastab paremini sellise ülemise juhtimise nõuetele. solidaarsus on kindlasti üks kesksetest väärtustest meie majandus- ning äh, rahandusliidu seisukohast. siiani pole me kuulnud mingeid väga tõhusaid koordineerimismeetodeid on küll koostatud raporteid äh, proua Peressi poolt, äh, see puudutas maksupoliitikat äh, ja ka teisi struktuurseid mehhanisme. me peaksime kaaluma ka seda, kuidas Euroopa täidab oma sotsiaalseid ülesandeid ja sotsiaalset vastutust, kuidas äh, jagatakse hüvesid ning äh, milline on sotsiaalkaitse toimimine ning samuti, kuidas rahastatakse pensioneid. see kõik äh, puudutab äh, ka avaliku arvamuse tähtsust, me ei tohiks seda kindlasti alahinnata. üleilmastumine tähendab seda, et äh, Euroopa Liit peab kahekordselt vaeva nägema oma püüdluste kommunikeerimiseks. Euroopa ei ole praegu veel selle uue Euroopa kodaniku äh, mõistet sisuga täitnud. teine väljakutse on äh, finantseerimine siin on nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide esindajad ja me näeme, et ühenduse ähm, eelarve on vähenemas. ühelt poolt me näeme komisjoni, teiselt poolt nõukogu seisukohti ja me näeme, et siin on teatud äh, lõhe Euroopa Liidu toimimise ning kodanike ootuste vahel me näeme, et need äh, eesmärgid ei vasta tegelikult nendele vahenditele, mis meie käsutusel on, meil ei ole võimalik kiirelt äh, reageerida. kuidas on meil võimalik äh, veenda neid suuremaid panustajaid Euroopa Liidu eelarves, et nad peaksid tegema enam, samas investorid ootavad meilt väga selgeid märke selles osas, et vähendada eelarve puudujääki, see ei ole kindlasti ähm, kerge küsimus lahendamiseks. selge on see, et me peaksime äh, ületama selle lõhe, mis on äh, Euroopa integratsiooni vahel ning äh, nende meetmete vahel, mida me soovime delegeerida Euroopa tasandile. ja nüüd kolmas küsimus on suhted Euroopa Liidu ning tõusvate majanduste vahel me praegu tegutseme vägagi kaootiliselt G2, äh, G4 äh, sellised äh, foorumid võivad iseenesest moodustada, kuid kui me vaatame kaubandussfääri, me näeme, et mitmepoolsed läbirääkimised on nõrgenemas, kahepoolsed on jälle olulisemaks saamas, näeme, et Doha protsess on takerdunud Ehm, siin tulevad äh, kaubandusalased rivaliteedid alati mängu, solidaarsus äh, kaotab oma tähtsuse. ja üha enam äh, võtavad ähm, võimust erinevad lahkhelid. see ei ole kindlasti meie majandus, majanduse huvides. protektsionism Euroopas, olgu see siis finantssektoris, või siis näiteks energeetika valdkonnas on samuti väga kahetsusväärseteks näht-, nähtusteks. kuidas ähm, luua uusi töökohti, kuidas äh, panna turg äh, uuesti kodanike huvides tööle? sest turgude eesmärk on ju reaalmajandust äh, nii-öelda toita ja täna me näeme, et ähm, turud on vägagi äh, ebastabiilsed ning läbipaistmatud. me räägime siin äh, riigi võlakirjadest äh, selleks, et majandust turgutada, kuid see ebastabiilsus, mis on aktsiaturgudel, see võib üle kanduda ka riigi võlakirjade turgudele räägime pikaajalistest investeeringutest äh, näiteks tööstusesse, energeetika valdkonda ja sellest juba rääkis ka president Flauhad. selleks, et äh, usaldust turgudel suurendada, me peaksime tagasi tulema äh, reeglite juurde, mis puudutavad finantsturge me peaksime kindlasti kõrvaldama kõige kahjulikumad äh, mõjud, näiteks likviidsuse fragmentiseerimine, mis äh, on äh, väga palju mõjutanud erinevaid majandusvaldkondi ja kui räägime müümisest ja ostmisest, siis ei äh, saa me pärast läbirääkimisi alles kokku leppida, et millises mahus ja millistel tingimustel, äh, rääkides niinimetatud dark pool sidest. ja peame vaatama ka äh, erinevaid tehinguliike, mida sõlmitakse kindlasti on äh, vägagi äh, erineva sotsiaalse väärtusega investeeringuid või tehinguid, äh, äh, seda just konkurentsi silmas pidades. kindlasti ei tohiks me olla liiga väheambitsioonikad kõigis nendes valdkondades kui vaadata seda, mis äh, tehakse Euroopa, Ameerika Ühendriikides, äh, siis äh, sellest kõigest peaksime saama innustust ka näiteks G kahekümne kontekstis. kuid Euroopa Liitu hinnatakse just ambitsioonikuse põhjal, mis puudutab finantsinstrumendi direktiivi üle, ülevaatamist me räägime siin ähm, põletisinstrumentide turgudest, äh, energeetikaturgudest, nendegi järelevalve täna annab veel, jätab veel soovida. G kahekümne Prantsuse eesistumise ajal Prantsusmaa kindlasti pöörab tähelepanu ka just nendele turuvaldkondadele. Euroopal kindlasti on kindlasti siin veel väga palju arenguruumi siseturu reformimine. ja kui me vaatame ka neid ettepanekuid, mida on teinud volinik Barnier, siis need on tõesti väga olulised, väga märkimisväärsed. ja siin on terve rida soovitusi, mis põhinevad viimaste aastate tööle, see puudutab äh, äh, patendiõigust äh, ja intellektuaalomandi õigust üldiselt, sest äh, tänapäeval on äh, rikkused nii materiaalsed kui ka immateriaalsed ja võivad isegi olla enam äh, mittemateriaalsed. ja selles valdkonnas võib just kujuneda see konkurentsieelis võrreldes teiste majandustega, me peame kindlasti siin oma eeliseid ära kasutama ning tegutsema kiiresti üks nendest äh, viiekümnest meetmest selles paketis äh, puudutab VKE-de juurdepääsu äh, turgudele. VKE-sid peaks tõepoolest prioriteetsena käsitlema, seda just ka väikeettevõtete akti valguses. proua Lagarde ja proua Chambreux on isiklikult selle teemaga asunud tegelema me peame tagama siin äh, läbipaistvuse ning võtma arvesse VKE-de rolli äh, ühiskondades. tõin omalt poolt välja mõned väljakutsed Euroopa Liidu jaoks äh, järgnevateks kuudeks ja aastateks. me oleksime võinud siin rääkida ka eurost valuutast ilma riigita. võiksime rääkida siin ka kaitsevaldkonnast, millised on siin Euroopa Liidu huvid, kuidas siin Euroopa Liidu huvisid ähm, kaitsta, kuidas seda protsessi ratsionaliseerida, nii et on terve rida valdkondi, kus meie partnerid ootavad meilt suuremat selgust ning sidusust me peaksime enam kasutama oma võimet integreeruda ning kohaneda uuele majanduskorrale, strateegiale. sellest sõltub just meie rahvusvaheline usaldusväärtus, Euroopa Liit peab kindlasti ennast üle, ületama, mitte astuma sammu tagasi. ja ei peaks oma standardeid kindlasti Äh, alandama. ja nii et me saaksime rääkida uuest Euroopa neorealismist, aitäh. suur tänu sellest väga sisu, selle väga sisutiheda ettekande eest. me kõik hindasime seda kõrgelt ja tahaksin teile kõigile meenutada nii-öelda mängureegleid. kõik te olete saanud äh, vormi, mis puudutab äh, debatis osalemist ja siin äh, me nende laekumise järjekorras anname sõna parlamendi liikmetele. iga kõneleja kuna kõnelejaid tegelikult ei ole olnud siiani veel nii palju, kõigil kõnelejatel on kolm minutit ja kolm minutit on ka ekraanil, see aja jooksmine on ka ekraanil selgelt näha. Äh, ei oskagi nüüd öelda, kas see on minust paremalt või vasakult, kuna mõlemal pool on tegelikult ekraanid. samuti saame kasutada niinimetatud sinist kaarti. pärast äh, kõneleja sõnavõttu, on äh, ükskõik millisel osalejal võimalik tõsta sinine kaart ja ta saab esitada pooleminutise küsimuse sellele, kes äh, just sõna võttis ja temal on omakorda vastuseks aega pool minutit. Äh, see ei ole väga keerukas ja tundub, et see peaks hästi toimima. nüüd aga kas keegi tahab juba praegu eh, sinist kaarti tõsta, sest eh, see puudutab ka aseesimehi, nende sõnavõtte. tundub, et keegi, keegi ei soovi. ja siis eh, ma annaksin sõna kõnelejatele. kõigepealt härra Whitbrotile Poola senatist. tema saab arutelu ametlikult avada. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dzisiejsze obrady suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. tänane arutelu on hästi kooskõlas muude Euroopa Liidus toimuvate aruteludega, mis puudutavad üleüldist, üleüldise majanduskriisi vastast võitlust. me oleme toonud välja palju üksikasju ja keegi ei kahtle ju et kõik need kolm valdkonda, millest kolmes töögrupis äh, räägitakse, võiks äh, olla eraldi plenaaristungi peamiseks teemaks. Poola toetab äh, eesistuja oma plaane, aga meil on tarvis paremat koordineeritust Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil. paljud otsused võetakse vastu liikmesriikides ja sealne tegevus võib olla piiratud mõjuga. me ei saa küll kõiki aspekte siin täna välja tuua, aga ma arvan, et meil on siin hea võimalus vaadata, mida me oleme senini ette võtnud ja millises suunas me edasi liigume. majandus ja rahanduskriis Euroopa Liidus on peaaegu läbi, aga paljud eksperdid ja ka lihtsad inimesed, eriti Poolas, Kreekas ja Hispaanias arvavad, et kriis endiselt kestab. ja ka esimesed märgid majanduse taastumisest on tegelikult väga õrnad. seega me peaksime tegelema edasi siseturu viimistlemisega, tulema välja uute majandusjuhtimisõigusaktidega, ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia peaks võtma arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvelisi piiranguid ma olen veendunud, et meie suured eelarvestamisreformid ei pärsi uusi projekte ja nende rahastamist. Euroopa Liit on endale võtnud väga ambitsioonikaid eesmärke, nagu näiteks ma-, näiteks majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas meil on ka tarvis mõelda, kuidas hakkama saada üleilmse konkurentsiga näiteks USA ja Hiina suunalt. siin on ITER-i ja Galileo ja teised sarnased projektid väga olulised, nad saavad vähendada lõhet Euroopa Liidu ja maailma suuremate majanduste vahel. ma arvan, et uus finants, finantseerimisperiood ei anna meile kõiki vastuseid. minu viimane küsimus on järgmine. kuidas te arvate, et me suudame neid eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärke täita, nagu näiteks kolm protsenti SKT-st teadusuuringutele, kui suurem osa liikmesriike soovivad, et see protsent oleks väiksem? suur tänu et te äh, nii kiiresti, aga õigeaegselt äh, lõpetasite. sinist kaarti keegi ei lehvitanud, seega annan nüüd sõna härra Luido Tuiljole Itaalia esindajate kojast, palun. suur tänu, tere pärastlõunat kõigile. üks eelkõneleja juba ütles, et kõik probleemid ei äh, pruugi olla otseselt halvad, seal võib olla ka positiivseid aspekte. näiteks kriisi ajal saame me liikuda suurema majandusliku lõimumise suunas Euroopas. viimastel aastatel on Euroopa Liidus peamiselt tegeldud selle pika põhiseadusprotsessiga, aga majanduskriisi ajal peaksime me looma tingimused poliitiliseks kokkuleppeks, mis vastaks ka meie kodanike ootustele. Jean Monnet ütles, et ainult majanduslik lõimumine toob kaasa solidaarsuse ja rahvaste ja liik- äh,, riikide vahel. sest see näitab, et Euroopa integratsioon on ka mõttekas. kakskümmend kakskümmend strateegia, majandusjuhtimine ja ühisturualased õigusaktid aitavad meil neid eesmärke saavutada. kui Euroopa Liidu ja liikmesriikide institutsioonid on piisavalt julged, olemaks ambitsioonikad. Need instrumendid peaksid kõigepealt keskenduma majanduskasvu ja töökohtade loomise arendamisele, mitte ainult majanduse stabiliseerimisele. meil on tarvis rohkem koordineeritust liikmesriikide eelarvestamise vahel, aga me peame tagama ka eelarvete kvaliteedi, näiteks tuleb piisavalt ressursse eraldada infrastruktuuri ülesehitamisele ja teadustööle. samuti arvan ma, et me peaksime piirama pärssivat konkurentsi erinevate näiteks maksu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide vahel. me peaksime vältima äh, kõlvatut konkurentsi liikmesriikide vahel. teiseks, ma arvan, et majandusjuhtimise reformi ja kakskümmend kakskümmend strateegia puhul on puudu selline välismõõde. Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid on sellised, mis ei võta, kus ei ole piisavalt anal-, analüüsitud ülemaailmseid suundumusi, justkui Euroopa-sisesed arengud oleks täiesti sõltumatud maailma omadest. siin on tehtud ettepanekuid, et Euroopa Liit peaks olema rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu näiteks IMF, esindatud selliseid ettepanekuid pole tehtud, kuigi alusleping, uus Lissaboni leping seda võimaldaks. siis see Euroopa eelarvereform, ma nõustun samuti sellega, et Euroopa ma-, äh, majandusreformid ei ole tõhusad, kui neid, nende taga ei seisa piisavad rahanduslikud ressursid. me ei saa ju lihtsalt teha kärpeid siin tuleb sügavalt järele mõelda, sest me soovime, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline ka rahvusvahelisel tasemel. suur tänu. keegi sinist kaarti ei lehvita. seega ma annan sõna proua Vahalova ah,, siiski sinine kaart. ma tunnen küll teid, aga tutvustage ennast kõigepealt. committee on independent affairs of the Czech Senate mina olen Tšehhi senati öö, äh, majandusasjade komisjoni esimees, härra Philipp. ma küsiksin küsimuse eelkõnelejalt. see maksude küsimus on tuntud tõsiasi, et madalamad maksumäärad toovad kaasa kõrgemad maksulaekumised, milles siis on probleem? palun vastake. ma arvan, et liikmesriikide vahelises konkurentsis ei peaks oma rolli mängima maksupoliitika, et see konkurentsi muutuks kõlvatuks. see omakorda mõjutaks negatiivselt teisi riike kui meil ei ole maksupoliitika alast koordineeritust, tekib paratamatult liikmesriikide vaheline konkurents. see aga on negatiivne, niisiis meil peab olema rohkem ühtlustatust ja koordineeritust. seda ma, nii ma tõlgendasingi varem öeldut, ehk siis meil peaks olema mingisugune miinimummaksumäär, et ei tekiks kõlvatut konkurentsi. suur tänu! sellele, seda sõnavõttu enam kommenteerida ei saa. järgmisena proua Dana Vahalova Tšehhi Vabariigi parlamendist. Prožíváme dobu, kdy světovou ekonomiku zasáhla globální krize. Suur tänu. me oleme just läbinud suure majanduskriisi, selle tulemusena on mitmed äh, pangad, äh, äriettevõtted ja ka eraisikud sattunud pankrotiolukorda mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei suuda sellise suure ülesandega, sellise suure kriisiga üksi toime tulla. see kriis on andnud meile oma õppetunnid, jätkusuutlikku majanduskasvu ei saa me saavutada kiirete lahendustega, kus keskendutakse ainult majanduslikele küsimustele ja kasumi maksimeerimisele. me tahaksime, sellega kaasnevad ainult piiratud kasvu ka võimalused Euroopa Liidu majanduskasv peaks äh, olema suunatud jätkusuutlikkusele. Pole mitte juhuslik, äh, et äh, meie strateegiad on üles ehitatud jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgi saavutamisele, see on oluline ka meie äriettevõtete jaoks ja see on oluline ka võitluses selliste suurte väljakutsetega nagu, ka nagu kliimamuutus ja me peame ühendama oma kasumi tootlikkusega, keskkonna ja sotsiaalsüsteemi kaitsega. liikmesriigid, kes tulevad sellise ülesandega toime, on tavaliselt edukamad kui see, need, kes keskenduvad ainult turuga seotud küsimustele. pikaajalised arengud sõltuvad riikide konkreetsest võimest arendada välja innovatiivne tööstus ja siingi tuleb pöörata ennekõike tähelepanu pikaajalisele perspektiivile. SKT kasvu puhul, kui me keskendume ainult finantsteenustele, siis on tegemist lühiajalise lähenemisega, meie jaoks on oluline pikaajaline äh, hea, kvaliteetsete töökohtade loomine ja pole mingi ime, et kriis puudutab kõige rohkem neid riike, kus finantssektoril on suurem osakaal, aga riikides, kus on äh, suurem tööstusbaas äh, ja suurem võimalus innovatiivsuseks, äh, on olukord palju parem. eelarvekärped äh, võivad aga majandusstagnatsiooni ainult suurendada ja olukorda e-, muuta veelgi ebastabiilsemaks. Euroopa Liit peaks siin sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut toetama ja seetõttu leian ma, et sellele peaksime ma Euroopa majandusjuhtimises ka ennekõike keskenduma ja mul on väga hea võimalus tänases ja väga hea meel selle üle, et ma saan osaleda tänases arutelus ja aidata kaasa jätkusuutlike arengute toetamisele Euroopas. suur tänu. üks äh, sinine kaart, palun. All right, go ahead, yes. We identify you, it's easier for me and for the, all right. Andrzej Gołazewski, Polski Sejm E, ja chciałbym, e, pani mówiła, moja przedmówczyni. Ja Andrzej Kolaszewskile Poola Seimist. E, eelkõneleja mainis siin äriettevõtete arengut ja kasvu ja keskendus ennekõike äriettevõtete jätkusuutlikule kasvule ta ei suhtunud väga eriti entusiastlikult kasumi suurendamisele, kuid kõikide ettevõtete puhul on äh, välja toodud tavaliselt just nimelt seda, et ettevõtte peaeesmärgiks on kasumi suurendamine. kuidas me peaksime siis äh, innustama ettevõtteid kasvama jätkusuutlikult ja mida see praktikas tähendaks? suur tänu ja proua, palun, teil on sõna. proua Vahaleva, teil on sõna vastuseks. suur tänu ma arvan, et me võime motiveerida ettevõtteid äh, erinevalt, meil on erinevaid võimalikke stiimuleid, erinevaid projekte, mille abil me saame motiveerida ettevõtteid töökohti looma ja loomulikult peaks olema, peaks motivatsioon olema Euroopa Liidu tasandil. suur tänu, mul on suur au anda sõna härra Pierre Lequiele. aitäh, Jean-Pierre Jouyet näitas äh, märkimisväärselt hästi, kui palju Euroopal on tugevaid külgi olnud äh, ka äh, käesolevas kriisis. Äh, tegelikult oli tegemist nelja erineva reageeringuga sellele suurele kriisi, kriisile ja Euroopa tegelikult nendele minikriisidele oskas vastata. ja täna on äh, Euroopa Liit vajalikum kui kunagi varem. veel kolm-neli aastat tagasi räägiti, et jaa, maailm muutub, liigub edasi, erinevad arengud leiavad aset, äh, kuid äh, tegelikult me näeme, et on tõusmas üha uued võimsad majandused ja praegu on ka eh, vajadus Euroopa Liidu järele palju karjuvam kui kunagi varem. ja räägiksin ka ülemkogust eh, kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal oktoobril räägiti eh, president Van Rompuy rakkerühmast, räägiti eurotsooni olukorrast ja samuti vastati erinevate väljakutsetele konkurentsivõime valdkonnas muutes äh, stabiilsusfondi, äh, stabiliseerimisfondi äh, püsivaks. samuti näidati kollektiivset võimekust siiski edasi liikuda ja tahaksin siin tsiteerida ka raportit Kareševrioni poolt, mida esitleti ka Rahvusassamblees tahaksin siin rõhutada seda, et Euroopa väljus kriisist tugevana, tugevamana ja nüüd me peame lihtsalt äh, seda protsessi kinnistama uute otsustega ja mul on kaks äh, põhilist äh, peamist märkust. kõigepealt räägime Euroopa semestrist siin on oma roll ka rahvusparlamentidel, Euroopa Parlamendil, me peaksime samuti saama sisuliselt arutelus osaleda ja just seetõttu ma osalesin algatuses äh, äh, Rahvusassamblee finantskomisjoniga, äh, et korraldada rahvusparlamentide vaheline eelarvele pühendatud koosolek igal aastal maikuus, mis siis ühendaks just rahanduskomisjone äh, rahvusparlamentides ning äh, äh, seal oleks ka Euroopa Parlamendi äh, vastav komisjon osalev. teiseks, minu arust täiesti möödapääsmatu rääkida siin ka investeeringute alasest vastutusest näiteks taastuvenergia valdkonnas ja me saame oma eesmärgile jõuda ainult siis, kui me tagame rahvuseelarvete tõelise koordineerimise ja saame omada ka Euroopa Liidu omavahendeid. aitäh, Pierre! sinist kaarti keegi ei tõstnud. jah. ma suur aitäh! meil on veel terve rida kõnelejaid, kes soovivad enne kella viit sõna saada, järgmisena saab kolleeg Odi. aitäh, tahaksin teid kõigepealt tänada tänase koosoleku korraldamise eest. ma tean, et äh, võib-olla siin viisakusest ning diskreetsusest rahvusparlamentide esindajad seda ei tee, kuid minu arust on siiski väga kahetsusväärne, et äh, siin on nii vähe Europarlamendi saadikuid. Need on ju nii olulise tähtsusega koosolekud meie kontinendi seisukohast. ma tean, et kolleegid viibivad ähm, komisjonide koosolekutel, kuid äh, meil peaks olema piisavalt aega selleks, et arutelusid pidada Euroopa Parlamendi saadikutega ja pealegi rääkis äh, Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide vahelise töö koordineerimisest, me peaksime vältima rivaalitsemist nende kahe vahel. tahaksin äh, juhtida tähelepanu teatud äh, Euroopa Parlamendi fraktsioonidele, kes regulaarselt karik-, esitlevad kuidagi karikatuuriliselt äh, riigijuhte, kui nad kuskil kogunevad selleks, et et mingitel olulistel teemadel arutleda, olgu siis tegemist näiteks Venemaal lähenemine, lähenemisega NATO-le või mingid teised teemad, me peaksime oma ressursse ühiselt, ühise potentsiaalina käsitlema. ja kui me viime läbi teatud äh, finantsauditi kogu, äh, kogu äh, kontinendil, siis me näeme, et kakskümmend seitse erinevat administratsiooni, näeme erinevaid konsulaarehitisi ja diplomaatilisi esindusi ja me näeme, et tegelikult oleks võimalik saavutada väga suurt kokkuhoidu, kui me koondaksime selliseid ressursse ja me peaksime läbi viima teatud Euroopa kontinendi auditi, vaadata, kuidas näiteks sõjaliste kulutuste osas, hariduse osas, muudes valdkonnas me saaksime saavutada suuremat kokkuhoidu. see oleks kindlasti üks eesmärke, mis täiendaks seda Euroopa semestri ideed ja rahvusparlamentide saadikutele kui ka Euroopa Parlamendi saadikutele, kes äh, peavad ju vastama nendele suurtele väljakutsetele, me peaksime siiski suurendama koordinatsiooni, mis läheks kaugemale riigipeade tegutsemisest ja puudutaks kogu kontinent, kontinenti. siis ta mainis ka härra Jouillet kodanikele ei lähe korda see, mis on valitsustevaheline, see läheb neile korda see, mis neid konkreetselt puudutab, meie institutsioonid praegu on üles ehitatud niimoodi, et ühelt poolt võib meil olla kas tegemist valitsusvaheliste või siis parlamentaarsete ettevõtmistega, kuid lisaks seadusandluslikule funktsioonile peaks meil olema ka täidesaatva võimu äh, kontrolli funktsioon palju tugevamini. nii et me saaksime tõepoolest vastata nendele suurtele ülemaailmsetele väljakutsetele. aitäh. ma tean, et Äh, väga raske oli täna saada siia Euroopa Parlamendi saadikust, ma tean, et minu enda komisjonis praegu proua Ashton näiteks esile, esineb, kuid äh, meie kindlasti ei soovinud seda, et äh, just praegu aset leiaks see meie parlamentidevaheline kohtumine nii et see oli väga raske seda kõike korraldada sellel nädalal ja teil on täiesti õigus siin äh, kaevata selle üle, et äh, niivõrd piiratud on Euroopa Parlamendi poolne osalus. nüüd äh, aga annaksin sõna Petru Filippile Rumeenia senatist, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid kõigepealt äh, tahaksin ma tänada kõiki selle eest, äh, et nad on siia kohale tulnud. me peame mõtlema Euroopa Liidu tulevikule, sellepärast et tulevik ootab meid ees, tahame me seda või mitte. ja me peame püüdma ette näha seda, mis pärast kriisi aset leiab. meie küsimi-, kodanikud esitavad meile küsimuse et kas pärast kriisi ootavad meid ees paremad ajad, paremad päevad. eelmise Euroopa Parlamendi ametiaja jooksul olin ka mina Euroopa Parlamendi saadik ja kahe tuhande kaheksanda aasta septembris Strasbourgis kuulutas president Sarkozy, et nüüd algas majanduskriis Euroopas see oli umbes viieteistkümnendal septembril. ja nagu ma näen, et mul on veel kolm minutit kõneaega, nii et ma siis jätkan lahkelt. aga nagu ma ütlesin, äh, asus siis, äh, võttis siis sõna härra Barroso, kes kuulutas, et nüüd võeti, äh, nüüd moodustatakse majandus- ekspertide komisjon, kes äh, aitab meil kriisiolukorras äh, õigeid lahendusi leida. praegu ras-, päris raske on näha, kas see komisjon teenis oma eesmärki või mitte, aga see komisjon moodustati ja see on väga tore. aga seejuures on oluline, et meie kohtumised ei jääks äh, üksik, eraldiseisvateks kohtumiteks, me peame kohtuma korrapäraselt, meie tegutsemisest sõltub Euroopa poliitikute usaldusväärsus, ükskõik, kas me siin räägime Euroopa tasandi poliitikutest või liikmesriikide poliitikatest. ma leian, et meie omavaheline suhtlus Euroopa tasandil on äärmiselt oluline kodanikud tahavad mõista meie otsuste aluseid, meie direktiivide aluseks olnud loogikat, olgu siis tegemist Euroopa Parlamendi otsustega või ka liikmesriikide parlamentide otsustega. Euroopa Parlament ja Euroopa teised institutsioonid tegutsevad, töötavad endiselt erinevate toimikute, erinevate teemade ja õigusaktide kallal, olgu tegemist energiapoliitiliste teemadega, ühtekuuluvusfondidega, finantsperspektiiviga. ja mitmed küsimused pole veel siiani lahendust leidnud. ja on koostatud uus kriisipakett, Euroopa Liit ja liikmesriigid töötavad selle paketi kallal ja Rumeenia toetab Euroopa Parlamendi komisjoni ja nõukogu ette pandud meetmeid kriisipaketi osas, aga ma tahaksin rõhutada, et on oluline, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmete vaheline suhtlus jätkub sellepärast et Euroopa otsuste, Euroopa tasandi nõndanimetatud toimikute usaldusväärsus sõltub sellest suhtlumisest, me ei tahaks, et kriisi tulemusena vaesed muutuksid vaesemaks, rikkad koguksid rikkust juurde ja me peame arvesse võtma just nimelt seda eesmärki. mina olen Euroopa Parlamendi veteran ja seetõttu otsustasin ma, et me ei jälgi nii täpselt seda äh, ekraani peal olevat kella, äh, teeme rohkem tunde järgi. aga nüüd härra Van Pommel. suur aitäh! ma tahaksin eelkõnelejatega ühineda, kes rääkis, et komisjon on siiani teinud väga vähe ma loodan, et kriis annab nüüd tõuke selleks, et majandus senisest enam koordineeritaks, kuid see ei tohi, tohi, tohi viia varade ebaühtlasema jaotuseni ja tööpuuduse kasvamiseni. on ju täiesti selge, et liikmesriigid on suutelised päästma panku või suuri tööstusharusid nagu autotööstust kuid liikmesriigid teevad seejuures vähe kodanike heaks ja sellest tuleneb ka Euroopa kodanike skeptiline suhtumine, mis ei ole sugugi põhjendamatu. esiteks oleks vaja anda hinda, hinnang neoliberaalsele majanduspoliitikale. turgude piiramatu liberaliseerimine on viinud selleni, et kaduma läksid tuhanded töökohad, näiteks postiteenuste sektoriks. teiseks, kas te ei leia, et Euroopa Liidu elanikkonna skeptilisus muutub üha suuremaks, kui vaesus üha kasvab? kas Euroopa Euroopa Liidus välja kuulutatud vaesuse vastu vaesusevastane poliitika ei peaks leidma väljendust ka rahvusriikide parlamentide poolt vastu võetud otsustes selleks, et sellised sammud oleks tõepoolest tunnetatavad ja kui me seda aga ei tee, siis halveneb majandusolukord veelgi ja see väljendub omakorda majanduspoliitilise olukorra keerulisemaks muutumiseks. suur aitäh, nüüd ma tahaksin kuulata omalt poolt ka härra Joyer vastuseid. Teil on aega kõige rohkem kolm minutit. Uh, mina olen endine Austria parlamendi saadik ja mul on hea meel näha siin oma endisi kolleege. nüüd ma olen Euroopa Parlamendi saadik ja siin juba räägiti sellest, miks on siin vähe Euroopa Parlamendi saadikuid kohal. mina arvan, et me peaksime tagama selle, seda, et komisjonid, mis tegelevad samade teemadega, nagu meie siin, ei peaks oma koosolekuid samal ajal, nagu näiteks ECONi komisjon. mis puudutab neid ühiseid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide saadikute kohtumisi, siis minu arvates on need ääretult tähtsad. eriti praeguse kriisi ajal näiteks meie siin Euroopa Parlamendis nõudsime suuremat majanduspoliitikate vahelist koordineeritust, aga ka liikmesriikide eelarvete kontrolli. ja ma loodan, et suur osa teist nõustuvad meiega, et ka näiteks Eurostati tugevam järe, järelevalve liikmesriikide eelarvete üle on tuleviku jaoks väga oluline. ma mõistan, et liikmesriikide parlamendis, aga parlamentides, aga eriti valitsustes on suur vastumeelsus sellele, aga on oluline äh, pidada ühisel tasemel rohkem ko-, ühiseid koosolekuid näiteks rahanduskomisjonide vahel ja seda regulaarselt, see parandaks äh, mõistmist Euroopa ja liikmesriikide tasemete vahel ja minu arvates aitaks see meil mõista ka Euroopa tasemel paremini neid küsimusi, mitte ainult liikmesriikide tasemel. Euroopa Parlament on välja tulnud tugevate ettepanekutega kriisi, tulevaste kriiside vältimiseks, aga probleem on siin selles, et nõukogu tasandil ei võetud neid piisaval määral arvesse ma tahaksin teada, kas teie arvate samamoodi? kas valitsused tulevad teile, teie juurde tagasi ja ütle, ütlevad ajakirjanduse vahendusel, et Brüssel ei suutnud jälle midagi ette võtta? Euroopa Parlament näiteks on välja tulnud väga tugevate ettepanekutega, üks asi, mida veel pole mainitud, finantstehingute maks. meie Euroopa Parlamendis tegime selle ettepaneku, enamus hääletusel toetas seda, mõningad liikmesriikide parlamendid, näiteks ka Austria oma on seda toetanud, aga endiselt seda maksu meil ei ole olemas. niisiis, ma paluksin, et teie oma kodumaa parlamentides avaldaksite ka survet, et oleks suurem äh, koostöö, koordineeritus ja tugevam järelevalve liikmesriikide eelarvete üle, et ole, et pandaks paika ka see ühtne maks ja oleks suurem koordineeritus Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvetesse on vaja ju raha ja mina roheliste liikmena arvan samuti, et meil on tarvis rohkem tõhustada, äh, rahastada energiatõhusust, misläbi saab luua ka uusi töökohti. see oleks ka üks vastustest praegusele kriisile, suur tänu! suur tänu, proua Lunatšek, nüüd härra Kosta. voorzitter, zou ik een blauwe kaart mogen tonen? ma tõstsin sinise kaardi. en el Parlamento Europeo. Primero pregunto a la señora Lunacek si acepta la pregunta. Señora Lu- kõigepealt ma eh, vastavalt reeglitele pean paluma, küsima proua Lunatšekilt, kas ta on nõus küsimusele vastama, jah, siis on teil kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks ja kolmkümmend sekundit eh, vastuseks. Er proua Lunatšek ütles, et liikmesriigid mõistaksid üle-euroopalist poliitikat paremini, kui suurendaks kontrolli liikmesriikide eelarvepoliitikate üle, kas tegemist ei oleks olukorraga, et tekib täiesti vastupidine olukord, kui me seda Euroopa tasandil üle reguleerime? me kõik ju nõustume vist, et üks suuremaid põhjuseid kriiside taga oli et meil on küll ühisturg, meil on ka ühisraha, aga puudus kontroll liikmesriikide eelarvete üle, näiteks Kreeka puhul see põhjustaski kriisi, ei olnud ka õiget informatsiooni, mis nendes riikides toimub selline asi võib tunduda küll liigse sekkumisega, sekkumisena, aga see on kooskõlas siseturuga ja sise, ühise rahaga. meil on ühised standardid, ühine turg ja ma arvan, et ühised reeglid peaks kehtima ka selle aspekti suhtes, suur tänu. suur tänu nüüd härra Alberto Costa Portugalist. president. suur aitäh kriisist peaks kujunema meile võimalus, et edasi liikuda. see on väga positiivne mõte. seetõttu on oluline et praegused reformid ei jääks seisma poolel teel. tooksin mõned näited praegusest Euroopa reaalsusest mõte sellest, et eurooplased näevad, nagu kujuneksid probleemid järjest suuremaks ja et muutub üha enam vajalikuks kriisi sekkuda ja et on tegemist usalduse puudumisega või vajakajäämistega usalduses. et on kujunenud olukord, kus seda väljendavad liikmesriigid ka ministrite nõukogus. selles mõttes ma tervitan Euroopa semestri sisseviimist, e, kuivõrd see näeb ette ka rahvusparlamentide kaasamist otsustusprotsessi. see tähendab, et semestri vältel on võimalik saada täiendavat informatsiooni vastu võetud otsuste kohta see tähendab, meil on tarvis integreerida Euroopa Liidu õigusalaste otsuste vastuvõtmise protsess selleks, et äh, kõigile oleksid vastu võetud otsused mõistetavad. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on ju ka rahvusparlamentidel oma sõna öelda ja kui me räägime siin rakkerühma moodustamisest härra Rompuy juhtimisel, siis näen ma seda siin pretsedendina, mida võiks kasutada tulevikus. nüüd, mis puudutab kehtimasoleva lepingu muutmist ja sellesse muudatuste sisseviimist me peame endalt küsima, kas see leping on ennast õigustanud, kas seda on vaja muuta, kas see, selle lepingu läbivaatamine oleks ennast õigust, õigustaks ennast ja kas selleks tuleks, tuleks kaasata rahvusparlamente, minu arvates on vastav jaa. minu jaoks on see teema erakordselt oluline meil ei ole vaja vastuvõetavaid otsuseid mitte lihtsustada, me peame neid paremini koordineerima, aitäh. Milan Sver, palun. suur tänu, härra esimees, et te mulle sõna andsite. daamid ja härrad, kolleegid, kõigepealt tahaksin ma avaldada tänu selle eest, et mul on võimalus siin koosolekul sõna võtta. kahju muidugi, et palju Euroopa Parlamendi saadikuid kohal ei ole. tore oleks, kui kõik fraktsioonid otsustaksid tulevikus siia oma esindajad saata, on suur rõõm kohtuda Euroopa Parlamendi saadikutega. ametnikud, finantstegelased ja poliitikud ei suudavad kriisi leevendada ainult aju, ainult ajutiselt. juba Monti raport tõi välja, et on lõhe selle vahel, mida Euroopa haridussüsteem pakub ja millised on tööturu nõudmised. kohe võib näha, et haridussüsteemis on midagi valesti. kui nad toodavad midagi, mida tööturgudel tarvis ei ole. Monti raportis öeldakse ka, et ka ne-, et ka negatiivse majanduskasvu ajal on teatud öö, ähm, haridusega inimesi, mida tööturul, keda tööturul on väga tarvis, aga keda ikkagi ei ole. seega meil oleks tarvis sügavalt äh, reformida liikmesriikide haridussüsteeme nii keskkooli, kutsehariduse kui ka kõrghariduse puhul. nii Kopenhaageni kui Bologna protsessi tuleks tugevdada, äh, nad tuleks asetada tugevamatele alustele, kui me soovime, et Euroopa tööturud saavad oma vajadused täidetud. suur tänu, kolleegid! ma tuletaksin teile meelde, et kõnelejate nimekiri on suletud muidu jääme me ilma härra Julie kõnest ja sellest oleks kahju. niisiis, ärge rohkem enam palun sõna soovige, sest kõnelejate nimekiri on suletud. nüüd annaksin ma sõna härra Sevtšikile Tšehhi senatist. suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te organiseerisite selle olulise koosoleku, mis on asendamatu, seda ei saa asendada isegi näiteks COSAC. seal me ei saa selliseid sügavaid arutelusid korraldada, ühisparlamentaarsed kohtumised on hädavajalikud. juba ennem kriisi rääkisime me Euroopa Liidu konkurentsivõimest võrreldes ülejäänud maailmaga. toona oli meil Lissaboni strateegia. nüüd kriisi ajal on need arutelud muutunud äh, kiireloomulisemaks ja spetsiifilisemaks, seega võib öelda, et meil oli tarvis isegi seda kriisi. ma arvan, et Euroopa Liit käitus kriisi ajal väga hästi, nagu mainis ka härra Soje. suudeti vältida protektsionismi, mis oli oluline solidaarsuse väljendus, seda me suutsime me Euroopa Liidus teha härra Joye oli sellel ajal riigisekretär, ma tahaksin tänada teda isiklikult. nüüd võib näha, et mõned liikmesriigid soovivad äh, siseturu äh, suuremat kaitset, äh, rohkem regulatsiooni, mõned on sellele vastu minu küsimus on, millises suunas liiguvad Euroopa Parlamendi arutelud, millised on teie soovid ja kas te suudate need kaks erinevat suundumust kuidagi ühtlustada? suur tänu, nüüd annaksin sõna härra Kereshile Prantsusmaalt. aitäh, ma nüüd võtan sõna pärast härra Kiied ning äh, härra Jouied, kelle ettekanded olid väga äh, põhjalikud, nii et saan esineda ainult paari märkusega. kõigepealt räägime selle kokkusaamise pealkirjast pärast kriisi, kuid me ei saa rääkida kriisijärgsest perioodist, sest paljud Euroopa Liidud on, paljud riigid Euroopa Liidus on endiselt veel kriisis ning väljavaated on praegu äh, vägagi tumedad. me ei ole tegelikult veel kriisist väljunud ja siin tahaksin rõhutada kahte punkti, esiteks me peame vaatama seda, et need eelarve kohandamise poliitikad, mis on muidugi hädavajalikud, et neil ei oleks äh, tagajärgi, äh, soovimatuid tagajärgi majanduskasvule või et nad kuidagi takistaksid kriisist väljumist teatud riikides. nii et me peaksime jälgima seda, et äh, see eelarve kohandamise poliitika leiaks äh, aset viisil, mis võimaldab äh, siiski säilitada positiivne väljavaade majanduskasvule. teiseks, ma leian, et me peaksime tingimata tagama selle, et investeerimispoliitika jätkuks ka edaspidi Euroopa tasandil, sest äh, riskid selles kontekstis on järgmised investeerimispoliitikad aitavad ju äh, tulevikku kujundada ja me ei tohiks neid kindlasti seada äh, ohvriks äh, eelarvekärbetele. Euroopa tasandil on võetud mitmeid algatusi vastu, kuid tegelikult on väljavaated päris mustad. räägitakse eelarvekärbetest kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja vaatame ka arutelusid, mis leidsid aset viimasel ülemkogul. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on endiselt rahastamata strateegia ja seetõttu me peaksime kiiremas korras leidma äh, vastavad instrumendid äh, et kuidas me saaksime vastastikuseks muuta need investeerimispoliitikad liikmesriikides, võib-olla me peaksime teatud Euroopa laenusüsteemi välja töötama, mis aitaks meil rahastada eh, teatud tulevikku suunatud poliitikaid. Eh, eh, aitäh. järgmisena saab sõna Manfred Sölner, suur aitäh see, kas kriis on juba üle või ei, me ei tea, aga me teame täiesti täpselt, et me peame tegema kõik selleks, et niisugune kriis enam kunagi ei korduks. kui ta ennast kordaks, siis meil ei oleks hetkel vahendeid, et selle vastu võidelda. nüüdseks on oluline vaadata, millised on need seni tehtu järeldused selleks, et kriisi ületada, selles suhtes pean tegema Europarlamendile tõelise komplimendi, sest Europarlament on andnud omapoolse sisulise panuse selleks, et teha omapoolsed järeldused meid tabanud kriisis, see puudutab öö, äh, äh, finantsjärelevalvesüsteemi äh, väljatöötamist, mille väljatöötamisel tegi Euroopa Parlament ära väga palju ja selles mõttes on muidugi kahju, et neid täna siin ei ole Äh, meil oleks olnud väga hea võimalus nendega täna siin suhteid süvendada. ja kuid küsimus jääb, millised on need järeldused, mida me kriisist teeme? ja andke andeks, oluline on ka küsimus, kes selle kõik kinni maksab. seni maksid selle kinni äh, Euroopa Liidu kodanikud, töövõtjad. oleks üks instrument, mis äh, sunniks kriisi Eh, tagajärgede finantseerimises osalema ja see instrument seisneb eh, finantsvahendusmaksu kehtestamises. minu arvates on see erakordselt vajalik maks ja minu arvates me maksame kõik käibemaksu, aga ainult finantstoodetelt me seda ei maksa selline maks võimaldaks eh, koguda ka vastavaid eh, rahalisi vahendeid selleks, et vähemalt osaliselt pehmendada finantskriisi tagajärgi. see võimaldaks meil ka veidigi jahutada ülekuumenenud finantsturge ja kutsuda kassade juurde need, kes seni, kes sellise kriisi vallandasid. Saksamaal valitseb lai konsensus niisuguse maksu kehtestamise osas. me peaksime vähemalt püüda, püüdma niisugust maksu vähemalt regionaalselt Euroopas kehtestada, kui mitte Euroopas tervikuna, siis vähemasti Euroopa Liidus. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Rainek ma olen osalenud mitmesugustel parlamendi ühisistungitel Euroopa Parlamendiga. see on tegelikult äh, ikka olnud nii, et siin on väga vähe parlamendi esindajaid ja see ilmselt ei sõltu sellest, et toimuvad mingid komisjoni istungid. lihtsalt alati on olnud ähm, parlamendi esindajaid siin vähe kohal. Äh, ma arvan, et me peaksime siinsete esinejate vahekorda muutma viit, viis ühele rahv-, Euroopa Parlamendi kasuks, siis oleks neid siin ka rohkem kohal. kui me räägime maksude edasisest ühtlustamisest ja harmoniseerimisest, siis me peame igal juhul arvestama sellega, et meil on riike, kus maksutasand on väga madal, kuid kui me niisuguse ühtlustamise läbi viime, siis ei ole ometi võimalik, et see toimub et mõne liikmesriigi arvelt, kes peab siis hakkama oma maksutaset tõstma, sest see teeks vastastikku ainult kahju. selles mõttes leian ma, et vähemasti miinimummaksuaste, miinimummaksutase tuleks kehtestada Eh, tuleks vähemalt harmoniseerida mm, eh, ettevõtluse eh, maksustamine, korporatiivne, korporatiivsed maksud, sest muidu me õhutame tagant maksualast võidujooksu ja see lõpeb sellega, et maksude tase ainult tõuseb. aga me peaksime arvestama, et tegemist on väga kompleksse küsimusega, kuivõrd ettevõtte tulumaksu arvutamine erinevates liikmesriikides toimub erinevate mudelite alusel. eelkõneleja juba ütles, et finantstehingute maks oleks samuti väga oluline maks, mis tuleks sisse viia. ma kui Euroopa Liidus tervikuna võiks sellel olla mingit äärmist tugevat vastuseisu, siis olen täiesti kindel, et euroala riikide raames tuleks selline maks kindlasti kehtestada ja oleks ka kehtestatav, sest me kõik lõikaksime sellest kasuks kasu, nii nagu on lõiganud Euroopa kodanikud kasu seni kehtestatud stabiliseerimise ja kriisi ületamise meetmetest ning ja kui me räägime äh, äh, üldse äh, toiduainete maksustamisest, kui toiduainete maksud on ka Euroopa erinevates liikmesriikides erinevad, erinevad, siis me peame arvestama, et näiteks põllumajandustoodete tootmine on elutähtsaks väga paljude inimeste jaoks Euroopa Liidus. suur aitäh! viimasena saab sõna Daniel Fasquel Prantsuse Rahvusassambleest. aitäh, president, lugupeetud kolleegid. vabandage, härra Fasquel, sinine kaart. kas te võiksite öelda, kes te olete ning esitada, siis saaksime küsida, kas äh, eelkõneleja soovib teie küsimusele vastatada? olen Peterson ja olen Rootsist. Äh, kas te olete valmis vastama? ja kui ma küsimust kuulen, siis ikka vastan. suur aitäh, palun, teil on kolmkümmend sekundit. me rääkisime siin äh, finantsvahendusmaksu, finantsvahenduse maksustamisest selle kohta oleksin täpsemalt tahtnud küsida, millised äh, kogemused teil on, millised võiksid olla positiivsed tagajärjed selle maksu kehtestamisel, kui teil neil ei ole, siis ma selgitaksin. meil on niisugune maks Rootsis alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendate aastate keskpaigast ja me loobusime sellest. jah, ma tean, et Rootsis on selles osas teatud kogemusi, ütleb Austria parlamendi esindaja. aga selge on see, et kui eh, seda teeb ainult üks riik, siis sellel ei saa olla laiaulatuslikku positiivset toim-, mõju. sellega tekivad terve rida, selle seoses tekib terve rida probleeme. selles mõttes leiad ma, et kui me suudame viia finantsvahenduse maksutoetajate taha enamiku maailmast, siis on sellest kindlasti suurt kasu. suur aitäh, härra Kreiner. nüüd aga saab nagu ette nähtudki, tõepoolest sõna kolleeg Vaskel lugupeetud kolleegid, ma esitan äh, siin äh, härra Viet, kes on majanduskomisjoni juhiks äh, Rahvusassamblees ja mul on väga hea meel äh, kuulata ka härra Jouye ettekannet äh, juba riigisekretärina, Euroopa asjade ministrina töötades oli mul väga hea meel temaga koostööd teha. meil on vaja kindlasti enam Euroopat ja need väljakutsed, mis meie ees seisavad, on nii majanduslikud kui poliitilised. ma leian, et siseturg ei ole veel lõpule jõudnud. meil on ka mitmeid keskkonnaalaseid väljakutseid, samas ka maksupoliitikas, eelarvepoliitikas ja sotsiaalsfääris ja me peaksime kindlasti edasi liikuma ka oma seadusandlusega selleks, et ettevõtetel oleks võimalik äh, ka ausas konkurentsis äh, äh, vastu pidada me ei tahaks siin rääkida mingist liberalistlikust, ultraliberalistlikust äh, Euroopast. ei, seda mitte ka rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooni äh, kontekstis, kuid mulle tundub, et äh, praeguste vahendite juurde, juurde jäädes ei ole Euroopa varsti enam äh, tõsiseltvõetav partner, me näeme, et praegu kõik lähtuvad oma egoistlikest huvidest, näiteks läbirääkimistel Hiinaga Euroopa Liidu puhul, kuid äh, me peaksime esinema ühehäälselt, tulema välja ühtse positsiooniga, nii et me rajaneksime vastastikuse äh, põhimõttele oma suhetes kolmandate riikidega ja kui me vaatame ka väljakutse poliitika vallas, me näeme, et institutsiooniline kaader on, raamistik on pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist paranenud, kuid meil ei jätku, ei piisa siin ainult Lissaboni lepingust, võime rääkida siin sellest karikatuursest küsimusest, et millise numbri ma pean valida, valima, kui ma tahan Euroopa Liiduga rääkida. Euroopa Liit võib seda küsimust üha uuesti ja uuesti esitada Euroopa Liit peab muutuma nähtavamaks rahvusvahelisel areenil, areenil ning äh, ka Euroopa Liidu siseselt äh, peaksime me tegema enam jõupingutusi ka siseturu valdkonnas, äh, nii et ma toetaksin Saksamaa ning Prantsusmaa algatusi majanduse juhtimise vallas. nii et me ei tohi kindlasti lahutada äh, poliitilist ning äh, majanduslikku ähm, reaalsust, nii nagu seda Schumann mm, samuti välja tõi oma kuulsas kõnes tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal, aitäh. sellega oleme me ühele poole jõudnud kõnelejate nimekirjaga. aeg on meil küll otsas, aga nüüd on mul hea meel anda sõna kolleeg Žujele, et ta vastaks mõningatele tõstatatud küsimustele. ma tahaksin juba ette tänada teid teie panuse eest. ja tervitada teie tööd Prantsuse eesistumise ajal. pool aastat jälgisime me teie tegemisi, töötasime teiega ka tihedalt koos, suur tänu selle eest! suur tänu, härra esimees! aitäh nende sõnade ja nende äh, komplimentide eest, ma ei tea, kas ma neid küll väärin, kuid tänan äh, teid äh, nende eest, härra president. ma püüan vastata siis grupiti nendele erinevatele sõnavõttudele ja küsimustele. kõigepealt härra Martines ja härra Tehro Euroopa Parlamendi äh, toimimise osas ma ehk ei vastaks, sest siin ma ei ole ekspert. nii et äh, ma keskenduksin siis enda valdkondadele nendes küsimustes. kolm märkust minu poolt. paljud teist ja mul on hea meel, et see leidis aset äh, sellisel ühiskohtumisel Rahvusparlamendi ning Euroopa Parlamendi vahel, tõstatasid küsimuse äh, vahendite ning eelarve kohta. ma ei oma selles osas mingeid suuri illusioone, kuid mulle tundub, et dialoog Euroopa Parlamendi ning äh, rahvusparlamentide vahel on siin kontekstis väga oluline. selles usalduskriisis, mida me praegu läbime, ei äh, tohiks äh, me jätta muljet, et Euroopa Liit võib midagi saavutada, kui tal ei ole vahendeid, äh, nii ei käituks ta vastutustundlikult, kui meil ei ole piisavalt vahendeid ja kui me peame läbi viima teatud auditeid, siis seda peab tõepoolest ka tegema, me peame läbipaistvalt toimima oma kodanike silmis. ja me peaksime silmas pidama seda, mida tehakse ühenduse tasandil, ühenduse eelarve ja teiselt poolt eh, siis eh, vaadata, eh, milline on nende vahendite jagunemine ka poliitikate vahel. partnerid ning turud ootavad, milline saab olema Euroopa Liidu strateegia finantsturgudel härra Karesh ütles, et äh, kõige halvem oleks see, kui meil oleksid strateegiad, millel ei ole rahastust taga. Need instrumendid on tihtipeale liialt keerukad ehk kuid äh, kui me räägime lihtsatest strateegiatest, siis äh, siin tihtipeale ei tehta vahet selle vahel, milline on Euroopa Liidu institutsioonide roll näiteks rahastamise osas ja milline peaks olema äh, teiste roll. teine märkus. me peame oskama ka turge ära kuulata äh, neil on mitmeid äh, vägagi asjalikke küsimusi, ja need küsimused, mis on suunatud Euroopa Liidule, neid küsimusi on kahte tüüpe, tüüpi, need te isegi mainisite. esiteks see, mis puudutab äh, lühikesi ning äh, keskpikki eesmärke, mis äh, puudutab teadus- ning uurimistegevuse finantseerimist ja muidugi me peame seda tegema vastavalt sellele, mis on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, me peame vastama lühiajalistele probleemidele, kõigele sellele, mis puudutab äh, kohanemist äh, praeguse olukorraga ja samuti, mis puudutab Eurotsooni juhtimist, äh, peame vaatama neid probleeme, mis puudutavad riigivõlga, millised on need kärpemeetmed, kas need on äh, tõepoolest sidusad, vastamaks äh, küsimustele, mis puudutavad äh, pangandussektori läbipaistvust või riigivõlga, need kõik on lühiajalised probleemid, millele vajame ka kiireid vastuseid. samuti küsimused lühiajalistele muredele strateegiate väljatöötamisel kas Euroopa Liit äh, on valmis välja töötama selgemat poliitikat äh, laenude osas ühenduse tasandil, samuti võla haldamise seisukohalt. samuti peaksime välja tooma selle, kuhu me maksude ja maksukonkurentsi vallas edasi liikuda. Need on äh, küsimused, mis tõstatuvad nii Euroopa Liidu siseselt kui ka meie partnerite silmis nii et äh, sellistele lühiajalistele muredele peaksime kindlasti vastuse leidma ja teiseks poliitilised väljakutsed, paljud teist seda ka mainisid. ja see puudutab äh, eelarvekärbete poliitikat ja äh, kasvule suunatud, majanduskasvule suunatud poliitikaid, milline peaks olema siis see õige strateegia, õige tasakaal eelarvekärbete ning majanduskasvu toetamise vahel? ja siingi peame leidma Euroopa tasandi äh, vastuse, mis oleks äh, kooskõlas investorite ootustega aga see ei saa kindlasti lihtne olema. ma jagan seda, mida ütles äh, härra Selmer ja ka mõned teised. Euroopa küll, Euroopal õnnestus äh, kriisist väljuda, me ei ole võib-olla täielikult veel väljunud, äh, tegemist on raskete aegadega, me ei tohiks kindlasti tagasi libiseda sellesse kriisi, kuid meil on vaja siin koordineeritud strateegiat, mida defineeritakse äh, piisavalt täpselt äh, ja see puudutaks äh, siis ka äh, majanduskasvu taastamist, kuid me ei tohi siin jätta kõrvale ka turgude poolt. kolmandaks peaksime me ühelt, ühelt poolt me peaksime ära kuulama, kui teiselt poolt peaksime me oskama võidelda turgude poolsete kuritarvituste vastu nagu ütles ka härra Selmer ja härra Krainer. Tšingi peale me oleme väga selgesõnalised. selles valdkonnas peaksime me üle vaatama need neoliberaalsed poliitikad, mida teatud turgudel harrastati. me ei peaks, me peaksime kindlasti võitlema teatud turgude läbipaistmatuse ning ebastabiilsuse vastu ja sellest seisukohast äh, peaksime rääkima ka tõepoolest tõsiselt äh, finantstehingute maksu teemale. ja vastaksin nendele, et, äh, et mida peaksime tegema Euroopa tasandil, mida mitte, me peame olema kindlasti teenäitajaks Euroopa Liidu tasandil ja Euroopa ei tohiks tohiks äh, jätta kõrvale ka läbirääkimisi äh, oma partneritega, näiteks äh, uute tehnoloogiate vallas ja teistes valdkondades, ma ei näe, miks ei puudutaks ähm, selline seadusandlus ka turgusid. nii et siis veidi seda süsteemi peaksime maha rahustama, süsteemi stabiliseerima ma tean, et ka Ameerika Ühendriigid seisavad sarnaste probleemidega vastakuti ja me peame leidma ühiseid lahendusi teatud ühistele probleemidele. räägiti ka sellest, kuidas tagada Euroopa Liidu parem esindatus ning tegevuse koordineeritus rahvusvahelisel tasandil viimased kaks aastat on näidanud äh, seda, et äh, Euroopa Liidus on endiselt väga erinevaid ideid selles osas, milline peaks olema Euroopa Liidu esindatus äh, maailma tasandil ja siin peab me veel samme astuma me teame, et Euroopa Liit on justkui kättesaamatu eesmärk ja kõik räägivad, et meil on vaja enam Euroopat ja me teame seda, et äh, meil on vaja enam solidaarsust äh, meie endi vahel, kuid äh, ka nendega, kes on jäänud enam majandus- ning finantskriisi ohvriteks. kuid me ei tohiks samas siin hellitada ka illusioone solidaarsuse osas. me peame siin arvestama ka avaliku arvamusega. kõik, mida me teeme, peab olema mõistetav. nii et me kindlasti suurendame solidaarsust ning suurendame usaldust sellega Euroopa Liidu institutsioonide vastu, nii et see on kindlasti see väljakutse, mis meie ees praegusel raskel ajal seisab, aitäh! suur aitäh, härra Jouyet! ma olen kindel, et see on töörühmade koosolekutel aluseks, millest arutelu jätkata. nii, kallid kolleegid. nüüd me jaguneme kolme töörühma. esimene töörühm kannab pealkirja, millist majanduskasvu ja kuidas me saavutada soovime, see esimene töörühm on koos samas saalis, minu kolleeg Miguel Portas hakkab seda juhtima. koos äh, Maria Renaga, kes on Belgia senati saadik. raportöörina võtab sõna Bruno Toivens, kes on samuti Belgia saadik, aga proua Reena on senatist. töörühm number üks leiab aset siin selles saalis. Te ei pea kuhugi minema. teine töörühm tegeleb küsimusega, millist majandusvalitsemiskorda me soovime. see toimub kolmandal korrusel ruumis kolm C viiskümmend. see on siin öö, suhteliselt lähedal, seda juhib Herman de Kroon, kes on samuti Belgia esindajate koja saadik seda, sealne töörühm töötab koostöös Garcia Marello ima Filliga ja Euroopa Parlamendi saadiku Pervanš Perešiga. kolmas töörühm, kuidas viia ühine Euroopa turg lõpule, see toimub samuti selles hoones kolmandal korrusel ei, see on esimesel korrusel. kaas esimeesteks selles töörühmas on äh, Euroopa Parlamendi saadik Malcolm Harbour ja äh, Mile Lajos Ungari rahvuskogust. seal on raportööriks Jordi Villahana Hispaania senatist. teeksin veel mõningad sissejuhatavad märkused ärge muretsege, kindlasti te leiate oma töörühma, sest need on vastavalt märgistatud. samas tahaksin kõikidele meenutada, et töörühmade töö peaks lõppema kell üheksateist null null, seetõttu tahaksin töörühmade raportööre paluda, et nad või, või võiksid esitada oma äh, raportid ka inglise või prantsuse keeles homme hommikuks inglise või prantsuse keeles. siis me saame need laiali jagada, sest me ju jätkame homme oma tööd. kell üheksateist viisteist on kokteili vastuvõtt ja õhtusöök ja mulle on suureks auks teid sellele ühisele õhtusöögile kutsuda, mis antakse parlamendi presidendi Joosef Puuseki nimel. see toimub samuti selles samas hoones, selle hoone esimesel korrusel Jehudi Menuhhi nimelises ruumis. Eh, see kõik on kirjas ka dokumentides, mis teile kätte jagati. Need on andmed, mis teil on kõik olemas ja nüüd ma tahaksin lõpetuseks tänada plenaaristungi kõnelejaid, aitäh! niisiis töö jätkub töörühmades ja täna õhtul lõpetame tänase päeva ühisel õhtusöögil, kus meil avaneb võimalus üksteist veelgi paremini tundma õppida. Teiste kõikidega homme hommikuni, aitäh!